przewodniczący! Uh, ladies and gentlemen, dear colleagues. daamid ja härrad, austatud kolleegid. daamid ja härrad, lugupeetud kolleegid. alustame täiskogu istungiga ma avan äh, kahekümne kolmanda märtsi kaks tuhat üksteist äh, istungi. eelmise istungi protokoll on välja jagatud, kas on märkusi? ei ole. käesolevaga on protokoll kinnitatud. ja nüüd äh, märkused istungi alguses minu poolt tervitan siinkohal Mariana de Kasperit, kes on äh, Alcedi de Kasperi tütar, kes oli üks äh, Euroopa Liidu asutajaid E, informacja numer dwa. Niepokojące. ja teine infopunkt. naaberriikidest Bahrainist, Süüriast ja Rumeeniast on saabunud e, rahutuks tegevad e, uudised. Nendes riikides on surutud alla demonstratsioonid, mis soovivad demokraatlikke muutusi riigis valitsused, mis suunavad relvad oma rahva vastu, kaotavad igasuguse demokraatliku õigustatuse, vägivald tuleb lõpetada ja selle eest vastutavad isikud tuleb äh, vastutusele võtta. järgmine teadaanne. sel nädalal mälestab rahvusvaheline kogukond äh, neid, kes on võidelnud äh, rassilise diskrimineerimise ja vägivalla vastu. vabas maailmas on tehtud palju, et kõrvaldada rassism igapäevaelust. me teame, et äh, veel palju on teha nii Euroopa Liidu liikmesriikides kui ka liidust väljaspool järgmine teadaanne. sooviksin teile teada anda, et äh, üks meie kolleegidest, härra Taaler, on loobunud oma kohast Euroopa Parlamendis. teine kolleeg, härra Strasser, on teatanud, et ta loobub oma saadikumandaadist järgnevate päevade jooksul ja